Äh, meil on aega üks tund nendeks aruteludeks ja arutelud toimuvad kodukorra artikli sada kolmkümmend viis alusel. ning esimeseks äh, punktiks äh, siis on Pakistani pühadusteotust käsitlevad seadused ja kohe annan siis sõna selle resolutsiooni autorile, härra Tänok esimesena Äh, Pakistani pühaduseteotuse seadused näevad ette surmanuhtluse või pika vang, vanglakaristuse islami kohta tehtud solvavate märkuste eest. selliseid seadusi on kasutatud vähemuste vastu võitlemiseks, eriti šiiitide, moslemite, ahmadiidide ja hindude ja kristlaste vastu. Äh, suurem osa nendest juhtumitest on välja mõeldud äh, selliseid kohtuotsuseid mõistavad madala astme kohtud ning ja, ja kuigi pühaduse teotuse eest ei ole kedagi küll hukatud, on siiski äh, väga paljud inimesed, keda selles süüdistatakse, puutunud kokku äh, rahva hulga vägivalla ja isegi avaliku lintšimisega. Äh, viimastel aastatel Pakistan on astunud samme inimõiguste austamiseks ja on olulisel kohal Pakistani poliitilises tegevuses, aga me peame jätkuvalt kutsuma Pakistani võime üles minema kaugemale Äh, muutma Pakistani põhiseadust, viima see vastavusse kaasaegsete rahvusvaheliste standarditega, hoolitsema selle eest, et kõigi Pakistani kodanike õigused, eriti vähemused, äh, naiste, laste õigused oleksid kaitstud ja minu fraktsioon ECR kutsub Pakistani üles neid seadusi tühistama, sest need tekitavad äh, hirmu ja heidutavad inimesi. aitäh ja nüüd härra Korrao üheks minutiks, palun. aitäh oma sõnavõtus üheteistkümnendal augustil tuhat üheksasada nelikümmend seitse Pakistani parlamendi Ali Jinnah, äh, Pakistani esimene president, äh, ütles, et äh, kõik Pakistanis on võrdsed. Pakistani lastel peaks olema vaba valik minna mošeesse või kuhu iganes, kui nad soovivad palvetada. ja see peaks puudutama kõiki religioone ja usulahke Äh, usk ja riik pidid olema teineteisest lahust. Aisha Bibi ja teised on äh, viimased tikas ohvrite reas, kes on kannatanud siis Pakistani pühadusteotuse seaduste läbi. seda seadust kasutatakse usuvähemuste rõhumiseks ja see on äh, vastuolus Pakistani väärtustega tegemist on ebaõigusega, vägivalla kas-, ebaõiglusega vägivalla kasvamisega ning Euroopa Liit peab tegema kõik, mis meie võimuses, selleks et Pakistani valitsus tagab selle, et äh, kõigi kodanike õigusi täiel määral austatakse. ja võib-olla peaksime ka GSB pluss süsteemi peatama aitäh äh, ja härra Weidenholzer. Äh, härra president, Euroopa jaoks on Pakistan oluline partner ning seetõttu oleme me huvitatud sellest, et ka inimõigustele tähelepanu pööratud. kahjuks aga on üha rohkem vähemuste õiguse rik-, üha rohkem vähemuste õiguse rikkumisi ja seda just seoses pühadusteostuse seadusega inimesed on süüdi mõistetud ja tihtipeale on need ka hukatud sellepärast, et nad on solvanud prohvet Muhamedi. selline me ei tohiks lubada inimõiguste süstemaatilist rikkumist Pakistanist nõndanimetatud seaduste alusel. kõige, eelkõige tuleb Pakistanile meelde tuletada, et eh, Pakistan peab tegema lõpu oma kohtule, mis selles valdkonnas valitseb, meil ei ole vaja mingeid rahvamasside seadusi Pakistanis, on vaja järgida õigusriigi põhimõtteid. aitäh Äh, proua Šarantsovat ma saalis ei näe, nii et, et järgmisena saab sõna proua Veržia. Äh, aitäh, president äh, kultuuriline relativism levib siin parlamendis üha rohkem ja sellest on kahju. jah, kritlasi tõesti Pakistanis kiusatakse taga, aga nemad ei ole ainlased, ahmadiidid, šufid ja paljud teised kannatavad samuti tagakiusamise all Äh, pühadusteaduse seadused on tõsiseks õiguse rikkumiseks, need piiravad äh, väljendusvabadust ja neid kasutatakse heidutamise ja tagakiusamine otsmärgil. Neid seadusi kuritarvitatakse ja seetõttu tuleb nad äh, tühistada ja mitte ainult läbi vaadata, nagu resolutsioonis nõuda. on vaja, et vägivald lõpeks ja need, kes vägivalda toime panevad, tuuakse kohtu ette ja neid karistatakse. surmanuhtlus tuleb ära kaotada ning on vaja riigi ja usu lahutamist sellised seadused on lubamatud, eriti kui neid kasutatakse turvemahendusega ja see ei ole, me ei saa lubada lihtsalt šaria, šaria põhimõtete rakendamisest. meie aga seda resolutsiooni paraku ei toeta. aitäh. proua Šarantsova on nüüd siia jõudnud ja annan talle sõna Äh, president, ei ole möödunud äh, aastatki sellest, äh, kui me võtsime siin kojas sellel teemal vastu resolutsiooni ja jällegi seisame silmitsi kohutavate juhtumitega, mis on otseselt nende seadustega seotud, see on traagiline. kuidas saab Pakistan olla õigusriik, kui Äh, inimene mõistetakse selliste seaduste alusel vanglasse või äh, surma ja kuidas saavad need inimesed, keda sellistest äh, kuritegudes on süüdistatud ja õigeks mõistetud, oma elu, normaalse elu juurde tagasi pöörduda. me teame, et üks abielupaar näiteks peksti surnuks ja põletati selliste rikkumiste eest niisiis, äh, see on äh, praegune olukord, millega me Pakistanis pidevalt kokku puutume ja olukord ei ole paremaks muutunud. on aeg, et äh, Pakistan täidaks oma inimõiguste vallas võetud kohustusi ja oma põhiseadusest tulenevaid kohustusi oma kodanike ees, kohustust kodanikke kaitsta, olgu nad siis kristlased, moslemid, hindud või mõnest muust usulahust, aitäh! ja nüüd saab autoritest viimasena sõna härra Lenars mul on väga hea meel selle üle, et meil on võimalus seda arutelu pidada ja koostada ka resolutsioon. möödunud täiskogul me kõnelesime Asja Bibi juhtumist ja me oleme tõesti väga mures nende vastuoluliste pühaduseteaduse seaduste pärast Pakistanis. Neid tihtipeale kasutatakse selleks, et takistada usuvabadust ja sõnavabadust Äh, jah, mitmed äh, alusetud süüdistused on juba äh, viinud surmanuhtluseni ja äsja Bibi juhtum on üks silmatorkavamaid, tema mõisteti surma ning me peame tõesti Pakistani võime kutsuma üles need seadused tühistama ning Äh, me peame selleks Euroopa Liidu poolt andma ka tugeva signaali, kutsun Euroopa Komisjoni ja välisteenistust üles kasutama kõiki vahendeid, mis on nende käsutuses, selleks et avaldada survet Pakistani võimudele, äh, selleks, et midagi ometigi muutuks, aitäh! suur tänu! nüüd kuulame poliitiliste fraktsioonide kõnelejaid ja kõigepealt EPPD nimel Svoboda, härra Svoboda Eh, lugupeetud eh, juhataja, lugupeetud kolleegid. meie usuvabaduse eh, kaitse resolutsioonid toovad mõnikord kaasa vastuolulisi tagajärgi. näiteks juulis võtsime vastu resolutsiooni, millega kaitsesime ühte Sudaani kristlast, kes oli hukatud ja kes mõisteti nädal aega hiljem õigeks nüüd räägime me Pakistani kristlasest, kes on ähm, surma mõistetud ja kes äh, alles ootab selle otsuse täidemõistmist ja räägime ka teistest, äh, kellel on Pakistanis äh, mõistetud karmid karistused. me kutsume Euroopa Liitu üles suhtlema Pakistaniga, et Pakistan annaks Asia beebile armu kuna see on kõige lihtsam viis Asia Bibit päästa, kuid me võiksime mõelda ka sellele, millist arenguabi annab Euroopa Liit Pakistanile. sest põhiõiguste austamine on üks neid tingimusi, mille täitmisel Euroopa Liit tegelikult üldse annab mingisuguse soodustusrežiimi või arenguabi ja Pakistani puhul on see seni ka toiminud. suur tänu härra Bashir soovib teile esitada sinise kaardi küsimuse, kas võtate vastu? jah. Euh, härra Bashir, teil on sõna. palun sõnastage oma sinise kaardi küsimus. jah, minu küsimus on selline. kas meie siin kojas arutame kristlaste õigusi versus moslemite õigusi. ma arvan, et äh, sellist debatti pidama ei peaks, ärme räägime kristlusest äh, võrreldes äh, islami õigusega, islamismiga, räägime kõikide inimeste õigustest. paljud märgivad siin, et kristlasi kiusatakse kõikjal maailmas taga, aga me ei kaitse ainult kristlasi, me kaitseme kõikide usutunnistuste esindajaid pravdě samozřejmě. jah, loomulikult. isegi kui me vaatame statistikat, eh, siis eh, saame me ju aru, et enamik inimesi, keda eh, pühaduse seaduste all kaitstakse, ongi moslemid ja me kaitseme ka neid. aitäh, nüüd saab sõna proua Jaakonsaar. lugupeetud juhataja, Pakistan on Euroopa Liidule tähtis partner Ehm, nagu ütles ka kolleeg, ja seetõttu tuleb nii partneritele eh, kui sõpradele, eh, nii partnerite kui sõpradega räägitakse avameelselt ja meie ütleme samuti Pakistanile, et nende pühaduse teadust käsitlevad seadused toovad kaasa inimeste piinamise, tagakiusamise ja alandamise. see puudutab nii kristlasi kui ka teisi usuvähemusi ja kindlasti ka moslemeid. Pakistani ametiasutuste töö ei ole öm, ähm, õnnestunud, kuigi rahvusvaheline üldsus, näiteks Euroopa Parlament, ÜRO ja teised on korduvalt äh, Pakistani tähelepanu juhtinud probleemidele ja nõudnud nende probleemide kõrvaldamist. Pakistan peab peab äh, selgeks tegema, millest äh, selline inimeste kohtlemine tuleb ja meie loodame, et Euroopa Liit, me palume, et Euroopa Liit Pakistaniga nendel teemadel vestleks et ta vestleks Pakistani vastavate asutuste ja ametivõimudega. aitäh! proua Fotikat ei paista siin ruumis praegu olevat ja seetõttu on järgmine kõneleja härra Marino Pinto, kellel on üks minut nu e nici dumnealui. Kuid ka härra Marinat siin ei ole ja seetõttu lähme edasi. härra Koosepermoi, üks minut. lugupeetud juhataja, suur tänu. me räägime siin sellest, et kirik ja riik peaksid seisma äh, eraldi, et nad peaksid olema lahutatud. me kaitseme kõigi usutunnistuste esindajaid ja me seisame vastu pühaduse teotamise seadustele, sest nendega rikutakse inimõigusi. me kutsume Pakistani valitsust üles kaotama selle seaduse ja käituma kooskõlas rahvusvahelise õigusega. Nad on alla kirjutanud piinamisvastasele konventsioonile. Nad on nõustunud äh, tegelikult ka sellega, et tuleks kaotada surmanuhtlus me ei tohi leppida sellega, et äh, äärmuslik usuline sallimatus kasvab või et usuline ekstremism kasvab. me näeme, et inimesi hukatakse ka ilma mingi kohtumõistmiseta, see ei ole õige. aitäh. nüüd annan ma sõna proua Lambertile üheks minutiks. suur tänu mina olen Euroopa Parlamendi äh, Lõuna-Aasia riikide delegatsiooni juht ja räägingi praegu selles rollis. ma tahaksin kõigile öelda, et äh, neid küsimusi pidevalt tõstatatakse, kui me Pakistanis käime ja Pakistanis on kahtlemata väga palju inimesi, kes saavad aru, et midagi peab muutuma ja mitte ainult vähemuste, vaid kõigi Pakistani elanike suhtes, olenemata nende usutunnistusest keegi ei peaks äh, kartma suvalisi süüdistusi. keegi ei peaks olema olukorras, kus äh, nende vastu esitatakse tõendeid, äh, mida tegelikult ei ole tõendatud ja mille vastu ei saa ennast kaitsta. aga kui keegi Pakistanis hakkab muutusi nõudma, siis ta riskib oma eluga ja ma mõtlen tihti sellele, kas meie ikka oleksime sarnastes oludes piisavalt julged see, mida me Pakistanis teha võiksime, oleks äh, see, et me aitame Pakistani olukorda muuta nii, et seal, seal sisesed, äh, sealsed riigisisesed muutused saaksid võimalikuks. me ei tohi õõnestada mitte islamit, vaid nende võimu, kes islamit kuritarvitavad, aitäh! aitäh ka teile, teile on esitatud kaks sinise kaardi küsimust Teile soovitat-, soovitakse esitada kaks sinise kaardi küsimust, härra Karim ja härra Tannak, kas te võtate need vastu? härra Karim ja härra Tannak soovivad esitada teile sinise kaardi küsimuse. härra Karim, te olete esimene. Äh, suur tänu teile, et mulle sõna annate. proua Lambert, teie kahtlemata tõesti olete asjakohase delegatsiooni esimees ja teiegi olete rääkinud arenguabist ja soodusrežiimi sidumisest teatud tingimustega. mis te arvate, kas me võiksime kasutada tulemustabeli mehhanismi, eriti selleks, et vaadata, keda need meie potentsiaalsed meetmed ennekõike mõjutavad? kahtlemata on väga kõnekas ka see, et Pakistani võimud hakkavad samuti tõsisemalt äh, mõtlema meie meetmetele, kuid viimase episoodi jooksul arreteeriti siiski nelikümmend inimest. mis te arvate, kas praegused arengud on positiivsed ja mis te arvate, kas Pakistanil on meie abi vaja, äh, selle asemel, et saada meie käest lihtsalt resolutsioone? suur tänu härra Tänak, teie saate esitada küsimuse siis, kui proua Lämbert on vastanud. ei, härra Tänak, te ei saa praegu rääkida. härra Tänak? härra Tänak? palun oodake, kuni proua Lämbert on vastanud esimesele küsimusele, siis esitage enda oma, aitäh. suur tänu selle küsimuse eest. jah, eh, muidugi arvan ma et äh, me peaksime järgima Euroopa Liidu reegleid, äh, mis puudutavad äh, aid for trade poliitikat ehk siis kaubandusabi andmist. ma arvan, et meil tuleb alati käituda ühtemoodi ja vastavuses oma reeglitega. tulemustabeli mehhanism on samuti väga oluline. Need äh, vahistamised, millest te rääkisite, on teretulnud, sest valitsus vahistas inimesed, kes seadust kuritarvitasid ja me peaksime kindlasti tegema Pakistaniga rohkem koostööd, et neil oleks võimalik oma riigis midagi muuta, aga me ei tohiks taganeda reeglitest, mis meie oleme vastu võtnud seoses inimõiguste kaitsega, aitäh. aitäh, härra Tänak. lugupeetud juhataja, lugupeetud proua Lambert, ka mina toetan oma kolleegi toetan härra Kerimit, kes rääkis äh, tulemustabeli mehhanismist, äh, hiljutistest vahistamistest äh, ja koostööst. aga te võiksite ära kasutada ka seda, mida ütles härra Bashir, kes ütles, et me ei tohiks vastandada kristlasi ja äh, moslemeid. kuid äh, minu meelest minu statistika näitab, et tegelikult äh, on äh, moslemid äh, tihti ebaproportsionaalselt sageli sihtmärgiks, märgiks eriti Ahmadi moslemid ja samuti puudutab see kristlasi ja teisi vähemusi. kas te olete selle seisukohaga nõus? proua Lämbert? ma ei saa tegelikult öelda, et ma olen ekspert aga mis puudutab seda, millised vähemused sihikule võetakse, siis eh, jah, tõesti, sihikule võetakse tihti ka moslemeid. mõnikord on sellised rünnakud poliitiliselt motiveeritud ja mõnikord tahetakse lihtsalt mingeid eh, omavahelisi arveid klaarida. aga kui me neil teemadel räägime, siis tuleb väga hoolikalt vaadata, et me ei esitaks oma seisukohti nii, et meid hakatakse pidama antiislamistideks, sest see, seda kasutaksid ära need, kes reforme ei taha. suur tänu teile, nüüd saab sõna härra Castaldo üheks minutiks. suur tänu. tingimuste seadmine on väga oluline vahend ja seda tuleks kasutada ka rikkumiste puhul. sealjuures arvan ma, et me tegelikult ei käitu alati ühtemoodi alates esimesest jaanuarist kaks tuhat neliteist on Pakistan liitunud GSB pluss süsteemiga, see tähendab seda, et äh, Pakistan pääseb soodustingimustel äh, ligi ähm, meie turule ning lisaks sellele on Pakistan ju ka ühinenud kahekümne seitsme rahvusvahelise konventsiooniga. üks neist puudutab äh, kodaniku- ja põhiõigusi kuid äh, samas äh, kasutab Pakistan ikka veel väga palju eluaegset äh, vangistust ja surmanuhtlust. kas võib olla nii, et me küll näeme, et on olemas kriis, et see kriis kestab, aga me ei tee omalt poolt piisavalt? aitäh! Ah. Blue card din partea domnului Bashir. Teile on esitatud äh, sinise kaardi küsimus, selle esitab härra Bashir, kas te võtate selle vastu? sellisel juhul saab sõna härra Bashir. aga härra Bashir, kuna te olete juba sinise kaardi esitanud, siis see on teie teine ja viimane võimalus sinise kaardi küsimus esitada Uh, kas härra Castello on nõus sellega, et väga palju kuritegusid pannakse toime, eriti kolmandates riikides ja Pakistanis, sellepärast et inimesed on vaesed? ja kas te olete nõus sellega, et me sisuliselt karistame riiki ja seeläbi muudame selle riigi elanikkonna veelgi vaesemaks? kuigi see riik kuigi see, selle riigi rahvas kannatab, ma arvan, et me ei tohiks äh, seda rahvast äh, karistada, sest siis muutub ta veelgi vaesemaks. suur tänu teile, lugupeetud kolleeg, lugupeetud juhataja. kahtlemata mõistan ma igasuguse vägivalla ja rikkumised äh, hukka ja pooldan mõtte- ja usuvabadust. ma usun ka täiesti siiralt, et Euroopa Liit saab äh, Pakistaniga pidada häid suhteid, äh, selliseid suhteid, mille hulka kuulub ka vastastikused, mille hulka kuuluvad ka vastastikused majandus- ja kaubandussuhted ning äh, et me peame kindlasti aitama kolmandatel riikidel areneda, kuid need kolmandad riigid peavad omalt poolt ka midagi te tegema, näiteks nägema ette suurema arvamus- ja usuvabaduse. kui meie anname, kui nemad annavad rohkem, anname ka meie rohkem, see on üldine põhimõte. aitäh! nüüd äh, saab sõna härra Bonanno üheks minutiks. lugupeetud juhataja, suur tänu. Pakistani küsimus on minu meelest täiesti selge. meie praegu aitame Pakistani, aga Pakistan hävitab meie VKE-sid Euroopas üldse ja eriti Itaalias. lisaks sellele on nad äh, elusalt põletanud kaks kristlast, meie aga teeme näo, nagu poleks midagi juhtunud kõik eh, on eh, Venemaa vastu ja Putini vastu, aga muidu käituvad, sõnades nad seda on, aga muidu käituvad nagu argpüksid. ma arvan, et Juncker ja teised võiksid ise minna Pakistani ja vaadata, mis seal toimub. Juncker räägib meile, et ta kavatseb mobiliseerida kakssada viiskümmend miljardit eurot, endal on ainult viisteist miljardit eurot olemas me peame silmad avama ja aru saama, et Euroopa Liit tegelikult ei toimi, aga keegi ei saa sellest aru, mis mõttega me üldse Pakistanist räägime. ma ei kommenteeri seda kuidagi. Eh, domnul Adaktusson, Lars, pentru un minut. nüüd eh, aga saab sõna härra Adaktusson üheks minutiks aitäh! Pakistan on kristlaste jaoks kõige hullem riik üldse. sealt kiusatakse tagasi kristlasi ja kiusatakse tagasi ka teisi usuvähemusi. kui teile esitatakse süüdistus Jumala pilkamises või teotamises, siis sellest piisab, et te saaksite surmanuhtluse. seitsmendal novembril nii juhtuski seal seal esi-, seal on, seal esitati süüdistus Shamabibi ja Shahbab Masihi vastu ja neid peksti, seejärel nad põletati, kusjuures äh, sel hetkel, kui nad ahju heideti, olid nad veel elus. härra juhataja, meie ja ka teised peame nõudma, et Pakistanis austataks äh, inimõigusi. paljud kahtlevad, kas see üldse on võimalik. aga igal juhul tuleb meil panna häbiposti Pakistani juhid, kes ei austa kõigi isikute usuvabadusi, seitsmes november on päev, mida me ei tohi kunagi unustada. suur tänu, proua Anna Komes, üks minut. me oleme juba rääkinud äh, surmanuhtlusest, mida Pakistanis tihti mõistetakse ja me ei tohi me ei tohi taganeda sellest, mida me siiani oleme nõudnud, praegu on Pakistanis sellised äh, pühaduse teotamise seadused, äh, mis on eriti kahjulikud erinevatele usuvähemustele, sealhulgas kristlastele. Äh, kuid taga kiusatakse kõiki kristlasi, moslemeid, šiite ja sunniite. Neil inimestel justkui polegi õigusi see tähendab seda, et Pakistan on äh, tsivilisatsiooni redelil äh, mõned sammud äh, allapoole astunud. Pakistanis peaks olema võimalik ka vaba ja demokraatlik elu. me peame saatma Pakistanile selge sõnumi ja ütlema, et Pakistan peab võitlema demokraatia ja inimõiguste eest. aitäh, teile on esitatud sinise kaardi küsimus, kas te võtate selle vastu, proua Komes? härra Kann Äh, suur tänu, lugupeetud juhataja. ma tahaksin proua Komeši käest küsida, kas ta nõustub minuga, et äh, siin kojas on ju paljud äh, palunud, et GSB pluss leping peatataks, miks seda siis ei tehta, kui me soovime, et Pakistanis midagi muutuks ja ohvreid aidataks? me peame kas tegema Pakistaniga vajalikku koostööd või ei juhtu mitte midagi minu meelest on vaja pühaduse teatamise seadused üldse kaotada, sellepärast et sellised seadused on otseses vastuolus äh, põhiliste inimõigustega, see tegelikult oli ka GSB Plussi ähm, andmise eeldus. seetõttu ma usun, et äh, samas ma siiski usun, et selle režiimi äravõtmine praegu positiivselt ei mõjuks, aga tuleb nõuda, et Pakistan ikkagi astuks vajalikke samme, võtaks vastu vajalikke meetmeid ja käituks kooskõlas üldise rahvusvahelise õigusega, mitte ei läheks kaasa Saudi Araabialike seadustega, millega rikutakse nii kristlaste kui moslemite inimõigusi. aitäh, nüüd saab sõna härra Škripek üheks minutiks lugupeetud juhataja, suur tänu. daamid ja härrad, kujutage endale ette, et teie õde on Pakistanis ja ta on surma mõistetud, aga te ei saa teda aidata. või kujutage ette, et mõni teie kaaskondlane oleks seal vangis ja te ei saaks teda aidata. Asia beebi on praegu vanglas, ta on surma mõistetud ja seda usulise vihkamise pärast. meie peaksime teda aitama. tegemist on naiskristlasega, kes püüdis aidata naismoslemeid nice aga pühaduse teotamise seaduste alusel mõisteti ta süüdi ja heideti vanglasse, kus teda näljutatakse ja piinatakse. me peame aitama neid, kes abi kõige rohkem vajavad. me peame tegema, mis võimalik, et päästa Asia Biibi, kes on viie lapse ema ja kelle ainus süü seisneb selles, et ta püüdis aidata äh, teisi, äh, teisi, kelle lood on hästi teada idaeurooplastele teisi, keda kiusati taga nende usuliste tõekspidamiste pärast kakskümmend viis aastat pärast režiimi äh, ähm, kadumist pean ma ütlema, et usuvabadus on ikka veel paljudes maailma osades haruldus, sellepärast et äh, paljudes Põhja-Aafrika või Aasia riikides tegelikult äh, ei lubata mingit usuvabadust, valitseb ainult šariaat. me peame sellele tegema lõpu, peame tegema lõpu irratsionaalsele vihkamisele, aitäh. aitäh, nüüd Marina Pinto üheks minutiks lugupeetud lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid, mitte ükski religioon ei või lubada äh, toorutsemist ja barbaarsust, mitte ükski religioon ei tohiks lubada seda, et hullunud rahva hulk äh, võtab kinni kristlased, piinab neid ja seejärel elusalt äh, põletab. mitte ükski religioon ei saa õigustada tapmist ei saa õigustada öö, Punjabi öö, kohaliku valitseja hukkamist ainult selle eest, et ta kritiseeris pühaduse teotamise seadust ja sellega kaasnevaid julmusi. paljud inimesed istuvad vanglates, neid on rohkem kui tuhat, nad on kõik süüdi mõistetud sellesama seaduse alusel ja mõned neist võidakse ka surma mõista Äh, üks tuntumaid näiteid on siin naiskristlane Asia Bibi. mitte ükski religioon ei või selliseid asju õigustada, ei saa õigustada ähm, hiljutist advokaadi Rashid Reimani hukkamist ainult sellepärast, et tema kritiseeris eelnimetatud seadust. aitab nendest barbaarsustest, Pakistan peab astuma tsiviliseeritud riikide perre. aitäh, nüüd saab sõna härra Bashir üheks minutiks lugupeetud juhataja, mina mõistan igal juhul hõik-, eh, hukka eh, Shabar Masihi ja Shama Bibi eh, barbaarse hukkamise. Nad hukati väidetavalt jumala teotamise pärast, kuid sellist barbaarset käitumist ei või taluda ei Euroopa Parlament, ei rahvusvaheline üldsus ega ka Pakistani rahvas. ma tean, et Pakistani rahvas on sügavalt šokeeritud ja tunneb suurt viha. oluline on aru saada, et need seadused olid Pakistanis olemas ka juba koloniaalajastul ning et suurem osa rikkumisi, mis on selle seaduse kehtivuse ajal registreeritud, on toime pannud, pandud moslemite poolt, moslemite poolt. ma nõuan, et Pakistan tagaks, et ne-, et seda seadust edaspidi ei kuritarvitataks. ning tähtis on ka aru saada, et kedagi ei ole selle seaduse kuritarvitamise pärast eh, seni eh, karistatud. pühaduse teotamise seadust eh, rakendatakse tihti väljaspool kohut, kuigi ükski madalama astme politseinik tegelikult ei tohi selliseid süüdistusi uurida. suur tänu ja nüüd saab sõna härra Šoplaad üheks minutiks. lugupeetud juhataja, lugupeetud kolleegid, novembris äh, mõisteti Asia äh, Bibi äh, surma väitega, et ta on solvanud prohvetit selle otsuse vastu küll vaielda, aga kõik need vastuväited lükati tagasi ning nüüd ähm, ootab ta surmanuhtlust. Lahore kõrgeim äh, kohus võib talle armu anda, see on viimane lootus. ma äh, panen teile südamele, lugupeetud kolleegid, et äh, maailmas elab kakssada tuhat kristlast, keda iga päev taga kiusatakse ja et need isikud riskivad iga päev oma eluga lihtsalt sellepärast, et nad on kristlased. see tähendab seda, et tihti on usuline ideoloogia suunatud inimõiguste vastu, aga mina jään selle resolutsiooni puhul erapooletuks, sest ma ei poolda seda, et Euroopa Liit püüab selle resolutsiooni abil lihtsalt äh, täitama geopoliitilisi ideaale ja teenida oligarhide huve. ma arvan, et me peaksime mõtlema sellele, mis toimub meie enda ühiskondades, milline on ekstremism siin, enne kui me läheme aitama kedagi teist. ma arvan, et Euroopa Liit põhineb ikkagi kristlikul traditsioonil, mis peaks meile andma meie jõu, aitäh um,! Suur tänu teile! nüüd äh, jõuame me vaba mikrofoni vooruni ja meil on kümme sõnasoovi. enamiku neist on esitanud Rahvapartei fraktsiooni liikmed, aga mina olen otsustanud, et äh, ma tõesti annangi kümnele inimesele sõna, aga ainult tingimusel, et igaüks äh, räägib maksimaalselt ühe minuti, sellisel juhul on võimalik kõigil sõna saada. härra Žagor on esimene, kes sõna saab. suur tänu. nagu nagu äh, teistegi vähemuste puhul on kristlasi taga kiusatud ning Pakistanis kiusatakse taga paljusid vähemusi, kes väidetavalt Jumalat teotavad. Jumala teotamise seadus näitab, et tegelikult ei suuda Pakistan kaitsta eriti äh, äh, haavatavaid rühmi. Pakistan ei suuda kaitsta kodaniku õigusi, aga peab neid kaitsma, kui ta tahab ka edaspidi kasutada GSP režiimi, mida Euroopa Liit talle pakub. me ei tohiks üle, me ei tohiks kahe silma vahele jätta ka seda, et paljud pakistanlased ise nõuavad äh, Jumala teatamise seaduse kaotamist ning et Euroopa Liidu välistalitus võiks sellele rohkem tähelepanu pöörata, kui ta Pakistaniga suhtleb, aitäh! suur aitäh ka teile! nüüd härra Kaputo. suur tänu! Pakistan on ainuke islamistlik riik, millel, milles üldse on selline seadus. see viidi sisse aastal tuhat üheksasada üheksakümmend ning selle aja jooksul, mis on siis möödunud, on tapetud umbes seitsekümmend inimest, kõik nad ei ole olnud kristlased, aga äh, kõik nad on lõpuks välja jõudnud Lahore kõrgema kohtuni, äh, mis äh, antud juhul on jätnud Asia Biibi surmanuhtluse muutmata. paljud inimesed tunnevad äh, suurt äh, viha ja on šokeeritud sellepärast, et äh, hukati Shama Bibi ja Shabab Masih, kes põletati elusalt surnuks, kuigi nad olid nelja inimese, nelja lapse vanemad Pakistani valitsus peaks välja kuulutama moratooriumi surmanuhtluste täideviimise asjus, ei piisa ainult sellest, et me ütleme, et me oleme vihased või šokeeritud, me peame usuvähemusi ka aitama ja aitama neid nii, et me astume vahele ja tagame selle, et Pakistan täidab oma rahvusvahelisi kohustusi, mis puudutavad äh, mõttevabadust, usuvabadust ja arvamusvabadust. aitäh, härra Van Dalen, üks minut. lugupeetud äh, juhataja Euroopa Parlament räägib täna Pakistani küsimusest ja Pakistani pühaduse teotamise seadusest ja me teeme õigesti, sellepärast et Asia Bibi ootab surmanuhtluse täideviimist ja ometi peab ta vabastatama. seda ei saa äh, teha ilma meie abita. Lahore kõrgem kohus ei võtnud teda kuulda, aga meie peame Asia Bibid aitama ja aitama ka sadu teisi temasuguseid Need äh, inimesed ootavad muutust ja muutust ootab ka Pakistani ühiskond. see, mis Pakistanis toimub, on vastuolus inimõiguste konventsiooniga, kuigi Pakistan on äh, selle konventsiooniga liitunud ja on ka liitunud erisoodustusrežiimiga, mille meie oleme Pakistanile võimaldanud volinik peab kiiresti sekkuma ja kontrollima, kas äh, erisoodustusrežiimi tingimusi on täidetud, ei mingeid soodustusi, kui inimesi kiusatakse taga nende usu pärast, aitäh. Rashida Dati, see hea kuvõndu. sõna on härra Rashida Datil. aitäh, president äh, siin on täna juba väga palju öelnud ja äh, nõustun kolleegide poolt öeldud, Eh, selle resolutsiooniga eh, tahaksime toetada asja Bibid ja kutsuda Pakistani võime üles seda naist päästma ja samuti kaotama eh, pühaduse teotuse seadused see resolutsioon eh, juhib tähelepanu eh, selliste inimeste tagakiusamisele, kelle ainus süü on, nad usab, nad usuvad Jumalasse. Euroopa Liit peab väga selgelt kaitsma usuvabadust ja milline ei oleks ka inimese usutunnistus, eh, tal peab olema õigus seda järgida meie ülesanne on samuti kaitsta kristlasi, sellepärast et meie ajalugu, meie identiteet äh, on äh, sügavalt juurdunud kristluses. Äh, kui me ei äh, kaitse rohkem kui sadat viitkümmend miljonit kristlast, keda maailmas taga kingirotatakse, kes siis meda, meie eest teeb? suur tänu ja nüüd annan sõna härra Jurek Marekile. E, lugupeetud president, lugupeetud daamid ja härrad mitmed äh, kolleegid on ähm, maininud siin täna asja Piibi juhtumit. minu ettepanek on võtta pragmaatilisemaid meetmeid. asja Piibi ei suuda enam kannatada seda psühholoogilist piina, et on aastaid äh, surma mõistetud. Äh, mitmed ähm, Pakistani valitsusele on esitatud ettepanek, et näiteks Pariisi linna pealt, et tuua ta sinna haiglasse ja Euroopa Liit peab toetama neid ettepanekuid. liikmesriigide kohalike omavalitsuste ettepanekut toetada seda naist, seda, neid tuleb toetada, et ta, et see naine eemaldataks vanglast ja me peame äh, kinnitama oma ähm, partneritele, et ähm, moslem ei tee kiusata taga Euroopas ja sellepärast me peame nõudma ka temale samasugust kohtlemist. Äh, proua Petir, surmanuhtluse asja Piibile on äh, täiesti äh, vastuvõetamatu, ta on vi-, viie lapse ema ja ta vahistati kahe tuhande üheksandal aastal, ma nõuan, et ta vabastataks ja ka need, kes äh, tapsid kristlastest paari, Shama Bibi ja Shabas Masih, et nende tapjad, kes äh, peksid nad surnuks ja põletati, põletasid nad ahjus, toodaks kohtu ette. nõuan ka, et Pakistani pühadused ja teaduste seadused tühistataks, sest need on vastuolus inimõiguste ja usuvabaduse põhimõttega. Pakistan võiks olla Kagu-Aasias stabiilsuse, piirkonna stabiilsuse taga ja sellepärast ma kutsun üles Pakistani võime, et nad austaksid inimõigusi. härra Karim, palun. Mr President, thank you. I stand here suur äh, tänu, härra president. mul on väga hea meel, et me peame siin äh, kojas seda arutelu. paavst äh, võttis sõna alles üleeile ja tõi välja, et kui Euroopa ei pea kinni oma põhiväärtustest, siis oleme me abitud ja seda näen ma täna siin paljud kolleegid ei ole teadlikud sellest, et meie koda on juba väga suurt äh, tööd teinud ja vabastanud Euroopa Liidu kodanikke äh, Pakistanist, kodanikke, kellele, äh, kes on ootamas surmanuhtlust. me peame jätkama sellist konstruktiivset dialoogi ja komisjonile soovin veel kord öelda, et meil on muidugi kaubandussidemed Pakistaniga. me laiendasime GSP-d Pakistanile pärast väga pikka ähm, analüüsi ja ma arvan, et nüüd on aeg, et me teeksime koostööd Pakistaniga, et me saavutaksime selle eesmärgi ja päästaksime äh, selle naise. aitäh, proua Šuitsa! ükski religioon ei saa õigustada selliseid äh, tegusid. meil on olemas erinevaid instrumente, midagi ette võtta, sealhulgas see resolutsioon ja see on väga tervitatav, aga fakt on see, et äh, sajad tuhanded äh, inimesed, kristlased äh, üle maailma on silmitsi surmanuhtlusega. me ei saa leppida äh, nende kahe Pakistani kodaniku surmaga, kes põletati elusalt ja nüüd näeme, et Asia Bibi on surma mõistetud ainult sellepärast, et ta oli kristlane ja tahtis viia oma lastele veidi vett. nii et Pakistanis on toimunud mitmed ja mitmed inimõiguste rikkumised, me tahame välja saata sõnumi, aga ma ei ole kindel, kas sellel on positiivne mõju. härra Stiljanides, kuna arenguabi antakse ka Pakistanile, siis võib-olla peaksime me kaaluma veel kord seda, kuidas me kasutame arenguabi, see võiks olla konstruktiivne ettepanek. proua Le Grip, palun, üheks minutiks. aitäh, president äh, me räägime äh, universaalsetest väärtustest, nendest äh, väärtustest, milleks on äh, põhiõiguste austamine, mõttevabadus, usuvabadus, südametunnistuse vabadus, usuline sallivus Äh, seda kõike nõuame me Pakistani võimudelt, kui palume, et nad äh, kaotavad pühaduse teotust äh, puudutavad seadused. Pakistani põhiseadus ise sätestab ju ka usuvabaduse ja kõigi vähemuste õigused ja kõigi usuvähemuste õigused nii et, et meie Euroopa Liidus peaksime tõesti nõudma oma Pakistani partneritelt, et nad austaksid oma kohustusi, et nad austaksid inimõigusi. aga Äh, me teame, et äh, kriis, kristlased on just nimelt need, keda täna äh, paljudes maailma riikides kõige rohkem taga kiusatakse, kes on kõige tagakiusatum usuvähendus. Asja Bibi juhtum, noore naise juhtum, keda on meil vaja välja aidata surmamõistetute kongist ja see on meie kõige olulisem ülesanne, me peame vabastama Asja Bibi. aitäh nüüd on sõna volinik Stiljanidesele. austatud Euroopa Parlamendi liikmed, head kolleegid. kõrge esindaja Federica Mogherini nimel tervitame teie resolutsiooni vastuvõtmist, mis puudutab pühaduse teotuse seadusi Pakistanis vastavalt Euroopa Liidu suunistele usu- ja veendumusvabaduse kohta ja Euroopa Liidu suunistele sõnavabaduse kohta on seadused, mis kriminaliseerivad pühadustoetust, võivad oluliselt äh, inimõiguste rakendamist äh, raskendada Euroopa Liit on vastu pühaduse toetuse, teaduse kriminaliseerimisele. Pakistanis kasutatakse neid seadusi, et lahendada isiklikke konflikte või õhutada uh, us, usuviha. pühaduse teotuse seadused valmistavad suurt muret Euroopa Liidule, mitte ainult sellepärast, et karistuseks on ette nähtud surmanuhtlus meie inimõiguste alases dialoogi kohtumisel Pakistaniga juunis ka arutasime pühaduse toetuste, teatuse eh, seadusi ja tuletasime meelde Pakistani valitsusele, et ta on kohustatud eh, teostama neid kohustusi, mis ta on võtnud eh, ÜRO konventsiooniga ühinemisel, mis puudutab usu ja veendumusvabadust Äh, Euroopa Liidu eriraportöör USA sõnavabaduse jaoks, kes külastas Pakistani, arutas äh, pühaduse teotuse seadusi mitmete äh, ministrite ja ka usujuhtidega. ja ta avaldas suurt muret kõrgema kohtu otsuse üle jätta jõusse siia viibi süüdimõistev kohtuotsus. sellegi tõepoolest on pühaduse teotuse seadused väga tundlik teema ähm, Pakistani ühiskonnas. sellegipoolest on Euroopa Liidu sõnum, et poliitilised juhid peavad leidma viisi, kuidas selle küsimusega tegeleda. vägivald kohtunike, juristide ja inimõiguste äh, kaitset vastu, kes äh, nende juhtumitega tegelevad, on tavapärane, mõned neist on isegi tapetud on selge, et karistamatus selliste tegude toimepanemise eest õõnestab õigussüsteemi ja õigusriigi põhimõtteid. Euroopa Liit jätkab kõigi võimaluste kasutamist, et seda teemat üha uuesti tõstatada meie Pakistani partneritega. Kespe pluss ja tariifsete soodustuste kava on ähm, üks väga oluline verstapost meie suhetes Pakistaniga. see näeb ette selged äh, mõõdikud, äh, millega hinnata ähm, areng, arenguid, mis puudutab inimõiguste kaitset, äh, tööõigust ja me jälgime seda väga hoolikalt. Euroopa Liit ja eelkõige meie delegatsioon Islamabadis jätkab Asia Biibi juhtumi jälgimist väga hoolikalt. ja me kutsume üles sellele, et proua Biibi vabastatakse. Euroopa Liit kasutab iga võimalust et tõstatada see juhtum ja üleüldiselt pühaduse teotuse seaduste äh, teema meie Pakistani partneritega. ma olen võtnud teadmiseks ja mul on hea meel teie suure huvi üle selle teema vastu. kinnitan teile, et Euroopa Liit on täielikult pühendunud sellele, et nii Pakistani valitsuse inimõiguste kaitsjate kui teiste sidusrühmadega teha koostööd inimõiguste tagamisel. Pakistani riigi senati ees seisev külastus Euroopa Liitu võib olla ka võimalus, et arutada neid mureküsimusi. suur tänu! aitäh, härra volinik! olen saanud kuus resolutsiooni ettepanekut ja lõpetame aruelu, arutelu. hääletamine toimub kohe pärast viimast arutelu teemat kell kaksteist. Lähme järgmise päevakorrapunkti juurde. sõjakuritegudes süüdistava Šešeli juhtum ja annan sõna härra Corralo Ignatsiole üheks minutiks